to all of you. Welcome to today's meeting. tere hommikust ja tere tulemast meie tänahommikusele kohtumisele, kell on üheksa null kuus ja arvan, et peaksime alustama. ma tean, et mõnede kolleegide jaoks on alles tõeline varahommik, aga kõigepealt siis esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine, kui teie poolt mingeid vastuvõtt-, väiteid ei ole, siis päevakord on kinnitatud teiseks, koosoleku protokolli kinnitamine viiendast veebruarist kaks tuhat kakskümmend. kui teie poolt selle kohta kommentaare ei ole, siis on ka see protokoll kinnitatud. siis päevakorrapunkt number kolm, juhataja teadaanded. mul on tegelikult kaks teadaannet. esiteks tahaksin kõigile meelde tuletada, et äh, viisakusena meie kõnelejate äh, suhtes äh, see pea sissekäik poodiumi juures on suletud arvamuste vahetuse ajal, kui te tahate lahkuda arvamuste vahetuse ajal, siis palun kasutage saali külgedel olevaid uksi. sest see ei ole väga viisakas, kui inimesed vorivad edasi-tagasi siit poodiumi kõrvalt. ja siis Äh, fraktsioonide koordinaatoritele äh, saatsime e-kirja välisasjade kahekümne esimese jaanuari kohtumisel tõstatasin küsimuse ülejäänud äh, aseesimeeste valimisest. ja nüüd on tõesti uskumatult kulunud seitse kuud alates meie asutamiskoosolekust ja seitsme kuu jooksul me oleme parlamendi ainus komisjon, kellel on üks aseesimees see paneb eh, esimehele ja esimesele aseesimehele tohutu ebaõiglase koormuse, arvestades, et tavaliselt peaks olema meil neli aseesimeest ja seetõttu olen otsustanud eh, Välisasjade Komisjoni kuueteistkümnenda märtsi eh, koosolekul võtta päevakorda ülejäänud aseesimeeste valimise, et me saaksime lõpuks ometi, rõhutan, lõpuks ometi juhatuse kokku ja kuueteistkümnendal märtsil tuleb see ära otsustada. nii et palun informeerige fraktsioonide koordinaatoreid ja parlamendi presidenti, et me teeme selle otsuse. siis edasi päevakorrapunkt number neli, tere tulemast meie esimesele külalisesinejale, David Beasley, Maailma Toiduabiprogrammi tegevdirektor ja tahaksin tervitada ka Alzira Ferreirat, kas ta on siin? Äh, ilmselt mitte, aga David Beasley, äh, tere tulemast, on väga hea meel, et te siin täna olete. Euroopa Liidul ja Maailma Toiduprogrammil on pikaajaline koostöö äh, humanitaar- ja kriisiabi valdkondades koostöö toiduabiprogrammiga aitab ähm, suurendada Euroopa Liidu võimekust, äh, pakkuda abi nendes piirkondas ja pakub ka väärtuslikku informatsiooni kohapealse olukorra kohta. meie arvamuste vahetus ähm, on vägagi õigeaegne, see annab võimaluse arutada koostöö ulatust Euroopa Liidu ja Maailma Toiduabiprogrammi vahel. härra Piisli, me hea meelega kuulaksime, mis teil öelda on, kuidas maailma toidu programm äh, hindab humanitaarolukorda ja samuti näiteks eriti äh, olukorda Venezuelas praegu. palun, aitäh. ma teen omapoolsed kommentaarid, olen valmis vastama küsimustele, mis teil on. me oleme maailma suurim äh, humanitaaroperatsioon kaks tuhat üheksateist oli umbes kaheksa koma kolm miljardit dollarit meie eelarve Äh, ma ühinesin äh, selle programmiga äh, kolm aastat tagasi, ma arvasin, et ÜRO on väga ebatõhus, aga nüüd mu on olnud meelemuutus, ma arvan, et see on üks strateegilisemaid, tõhusamaid organisatsioone maailmas. ja ma räägin seda põhinevalt oma kogemusel kubernerina USA-s ja oma muudel varasematel kogemustel Äh, loomulikult meie põhieesmärk on, et me saavutame olukorra, kus meid enam ei olekski tarvis, aga äh, siiski praegu meid on väga vaja, aasta kaks tuhat üheksateist oli väga-väga halb aasta ja kaks tuhat kakskümmend ausalt öeldes paistab tulevat veel hullem. kui vaadata kriise, mis on üle maailma, siis äh, meie eelarve on kasvanud neljalt komalt viielt miljardilt rohkem kui kaheksale miljardile meie eelarve kasvab võrreldes paljude teiste organisatsioonidega, meie saame võimendada maksumaksja raha, olgu see siis Euroopa Liidu, Saksamaa, USA või kõigi teiste poolt antud äh, raha. inimesed äh, hakkavad mõistma järjest äh, ohutuse, julgeoleku ja toiduohutuse vahelisi seoseid ja me mõistame üha rohkem reaalsust, et ilma toidujulgeolekuta ei ole ka muud julgeolekut. viimase maailma olukord on seitsme koma viie miljardini kasvanud nüüd ja vaesus on vähenenud dramaatiliselt. kakssada aastat tagasi oli vaesus üheksakümmend viis protsenti maailmas. nüüd on see oluliselt vähenenud, me oleme ehitanud süsteeme üle maailma, mis aitavad seda olukorda saavutada, on tehtud suuri edasiminekuid, aga vähem kui kümme protsenti inimestest on äh, äärmises vaesuses. Äh, mõni, paar aastat tagasi oli see seitsesada seitsekümmend miljonit äh, inimest, praegu kaheksasada kakskümmend miljonit. Äh, näljas olevate inimeste määr järjest kasvab. ja need on inimesed, kes peavad tegema mis iganes nad saavad, et üldse ellu jääda. ja maailma toiduabiprogrammist äh, me näeme erinevaid äh, liikumisi, pagulasi, me näeme kõike seda, näeme inimesi, kes on haavatavad äh, kriiside suhtes, äh, olgu need siis inimeste tekitatud kriisid, valitsuste tekitatud looduskatastroofid või kombinatsioon nendest, mis paneb neljas olevate inimeste määra kasvama kõigepealt eh, inimese tekitatud konfliktid, Süüria, Iraak, Jeemen, Lõuna-Sudaan, eh, Nigeeria, sellised kohad, aga teine eh, mõju on ekstreemsed kliimasündmused, orkaanid, põuad, üleujutused kui ma rääkisin oma konservatiividest sõpradega USA-s mõni nädal tagasi, siis me ütlesime, et me võime küll vaadata iga-aastast äh, sademete hulka või temperatuuri aasta lõikes, siis see ei olegi võib-olla muutunud, aga näiteks äh, sademete hulk või temperatuur on kontsentreerunud äh, lühematele perioodidele, kus võib olla äkilisi tulvasid, põudasid ja seega kliimamuutused väga mõjutavad meid kui võtta inimtekkelised konfliktid, kliimamuutused ja ekstremistlikud rühmitused, näiteks ISIS, Boko Haram, Saheli piirkonnas tegutsevad, siis me näeme, kuidas näiteks Saheli piirkond järjest destabiliseerub. kui te mõni aasta tagasi oleksite küsinud, milliseid häid uudiseid on, siis ma ütlesin, et ei saa olla, et Sudaanist saab eh, nii-öelda eretäht Lõuna-Aafrikas aga ausalt öeldes viimaste kuude põhjal ma pigem ütleksin, et Sudaan on selline maagiline koht öö, äh, ajaloos. nii et ma olen optimistlik, aga samas ma olen väga mures, optimistlik, sest äh, usun öö, äh, juhtkonda, juhtkond tõesti püüab teha seda, mis on õige, ma olen Sudaani juhtidelt, mässuliste liidritelt öö, küsinud, ja saanud juurdepääsu kohtadesse, kuhu me ei ole pääsenud viimase kümne-viieteist aasta jooksul. ja samas ma olen väga mures, sest ma ei ole kindel, et rahvusvaheline üldsus mm, tegutseb piisavalt strateegiliselt ja kiiresti, et seda õrna olukorda tugevdada. kui me seda ei tee strateegiliselt ja kiiresti, siis võib väga hästi eh, juhtuda midagi, mis on hullem kui see, mis oli enne. ja sellisel juhul eh, Somaalia, Etioopia, väga äh, õrnas olukorras olev riik, kuigi tõus juhtkond, Mali, Niger, see pilt muutub järjest hullemaks. ja kui võtta Saheli piirkond, viimaste kuude jooksul on tapetud tuhandeid inimesi, pooled nendest tsiviilisikud, tuhandeid koole on pandud kinni, haiglaid ekstremistlike rühmituste tegevuse tulemusel. lugesin eelmine nädal lekkinud lugu, et USA kavatseb lahkuda äh, Saheli piirkonnast, võtsin telefoni, helistasin oma sõpradele väliskomisjonis, äh, relvastuskomisjonis, eelarvekomisjonis ütlesin, et kui te seda tõesti teete, saab olema olukord katastroofiline. minu roll ei ole äh, sõjaväeline, vaid toiduabiga seotud, aga äh, kui meil on teatud, äh, kui sõjaväeline olukord halveneb, siis läheb kõik allamäge. ja kui ma saabusin maailma toiduabi programmi, eelarve oli USA-st üks koma üheksa miljardit, nüüd on see üle viie miljardi, viis koma üheksa miljardit USA poolt see sõnum, mille ma olen saanud president Trumpilt, demokraatide ja vabariiklaste juhtidelt äh, senatis ja esindajate kojas, äh, et me mõistame olukorda Lähis-Idas, Sahelis, Põhja-Aafrikas ja ma olen neile ka öelnud, et Euroopa Liit, Saksamaa, Ühendkuningriik ja teised Euroopa riigid on samuti suurendanud oma osalust. aitäh, kuussada miljonit dollarit Euroopa Liidult eelmine aasta, liikmesriikidelt kaks koma viis miljardit kaks tuhat üheksateist. hea uudis on see, et rahvusvaheline üldsus tegutseb üha jõulisemalt, aga halb uudis on see, et sellest ei piisa. Euroopa Liit, liikmesriigid, USA ja teised rahvusvahelised üksused äh, peavad äh, suurendama panuseid pretsedenditus mahus alates Teisest maailmasõjast. Äh, mõned nendes Aafrika riikides on tõesti pretsedenditu olukord ja kui me ei tegutse jõuliselt, siis saab olema tulevas katastroofiline. ja me ei tegelenud juurpõhjustega Süürias näiteks. või kui tuua üks lihtne näide, et toita äh, süürlast on umbes viiskümmend senti päevas, äh, see on umbes topelt tavaolukorrast, äh, tulenevalt just sellest, et praegu on sõjaolukord ütleme, et süürianlane, kes elab Damaskuses või kui me oleksime Brüsselis või Berliinis, siis humanitaarpakett oleks viiskümmend kuni sada eurot päevas. ja teiseks, need inimesed ei taha kodunt lahkuda. kui küsitleda pagulasi, sisepõgenikke ja teisi, siis me teame, et äh, inimesed äh, kolivad ümber kaks, kolm, neli korda oma koduriigi piires, enne kui nad tõesti riigist lahkuvad. Äh, Burkina Faso, Liibüa, Somaalia, teised riigid, inimesed ei lahku oma kodumaalt nii lihtsalt. ja kui me tegeleksime juurpõhjustega, saaks seda üldse vältida. aga kui me ei tegele juurpõhjustega, on jällegi tagajärjed tõsised. ma võiksin rääkida väga pikalt see, mis on toimumas teie silmes, äh, rohutirtsud, äh, koroonaviirus, äh, kõik see, mis laastab maailma. me kasutame toitu rahurelvana, lepituse relvana. see kaitseb ekstremismi vastu, rändevoogude vastu ja seetõttu teie toetus on väga kriitiline ma olen kindel, et teil on konkreetseid küsimusi Jeemeni, Süüria, Venezuela, Põhja-Korea, teiste riikide kohta, te võite vabalt küsida, ma tean, et meie aeg täna hommikul on piiratud, aga härra eh, esimees või president või kuidas te nimetate ennast siin, eh, ma kutsun teid üles Roomasse vaatama meie peakorterit, eh, tutvuma meie tööga me võime näidata kaarditel, kuidas äh, toimub äh, relvakaubandus, narkokaubandus, äh, inimkaubandus, kuidas, millised on marsruudid, kuidas see mõjutab konkreetselt inimesi. veel lõpetuseks üks lühike lugu, ajalooliselt me tõime lihtsalt esmatarbekaupu, aga nüüd on maailm teistsugune need programmid, mis loodi kuuekümnendatel, seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel, need tegutsesid kõik eraldi. aga me peame nüüd äh, murdma selle eraldi tegutsemise erinevates valdkondades, äh, looma rohkem paindlikkust, sest need probleemid, millega oleme silmitsi täna, on väga erinevad sellest, mis oli kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi. ja Saheli piirkonnas näiteks me oleme saanud kasutada humanitaarraha äh, ja ma ei ole kordagi näinud veel äh, toetuse saajat, kes oleks väga tahtnud seda toetust, äh, kui tal oleks muid võimalusi. aga me peame ka rehabiliteerima neid riike ja maad, näiteks pool miljonit aakrit maad Äh, maad, mis on praktiliselt pool äh, Belgia suurusest, maad, mis on kannatanud üleujutuste ja puudede all. ma vestlesin ka ühe naisega, need on piirkonnad, kus naised olid alla surutud, aga me töötame võrdselt nii meeste kui ka naisega ja on uhke näha, kuidas need inimesed on tõesti saavutanud nüüd äh, endiselt rahulolu uhkuse ja inimesed, kes ei toida mitte ainult oma küla, vaid äh, nad suudavad nüüd ka turul müüa, sest äh, nad saavad kasutada seda maad, millel nad elavad. ja see vähendab rännet, see vähendab puudust kannatavaid isikuid, äh, teismeliste rasedus, äh, teismeliste abielud, nende määr väheneb, äh, konfliktid talunike ja karjakasvatajate vahel vähenevad, kõikjal sellel on ka majanduslik kasu. tunduvalt lihtsam on tegeleda seega juurpõhjustega kui tagajärgedega ja iga riik Euroopas peaks tundma muret nende küsimuste pärast. suur tänu, et lubasite mul jagada oma mõtteid, võib-olla nüüd esimees annab teile sõna, saate esitada küsimusi. Thank you, David Beasley, for these introductory remarks, colleagues we now have aitäh märkuste eest, meil on nüüd kolmkümmend minutit arvamuste vahetuseks äh, Maailma Toiduabiprogrammi tegevdirektoriga üks märkus, väga huvitav, te rääkisite Sudaanist sellisel moel, sest ähm, väliskomisjon läheb visiidile Sudaani ja Etioopiasse aprilli alguses. Äh, loodetavasti me valisime väga huvitava riigi ja oli optimistlik kuulda ka teie positiivset hinnangut hetkeolukorrale Sudaanis, võrreldes sellega, mida me vahel kuuleme ja loeme. ja nüüd annan sõna kõigile palun maksimaalselt kolm minutit igaüks, äh, härra Kubilius kõigepealt Rahvapartei. suur tänu, tõesti muljetavaldav kõik, mida te teete. mõned väga lihtsad küsimused, te olete öelnud, et äh, eelarve kasvas neljalt komalt viielt kuni kaheksa koma viie miljardini nüüdseks missugust eelarvet te sooviksite, kui see oleks võimalik, ja teiseks kliimamuutused, milline on teie prognoos? kui me nõustume, et kliimamuutused jätkuvad, temperatuurid kasvavad, kas see tähendab probleeme mm, eriti Aafrikas, et need kasvavad, milline on teie prognoos, ütleme kümne aasta pärast? kas teil on mingi prognoos, millist eelarvet on teil tarvis, et stabiliseerida olukorda? kas me vastame igale küsimusele eraldi? jah. härra peaminister, ütleb kõneleja. Äh, jah, tõesti, ähm, miljardid ja miljonid on siin kõik ähm, jah, äh, mängus, aga äh, kui me teeme asju õigesti, siis selle raha eest saab äh, rohkem. heategevus äh, ja muu selline ei aita lahendada probleeme, kui ei ole tegemist just vaid ühekordse probleemiga, nagu mingi orkaan või taoline, äh, siis jätkuvalt on tarvis rahastust muude probleemide jaoks kliimamuutused, jah, me võime arutleda selle üle, mis tekitab kliimamuutusi, ma jätan selle arutelu teie pidada, aga kuidas see mõjutab kohapealset olukorda? järgmise kahekümne, kolmekümne aasta jooksul kakssada miljonit sisepõgenikku tekib maailmas tulenevalt ekstreemsest kliimast, üheksakümmend viis miljonit miljonit inimest on kliimamuutused juba praegu mõjutanud, äh, kakskümmend üheksa miljonit äh, on äh, põgenenud kliimapõhjustel saja viieteistkümnest miljonist, mis on koguarv, mida ma enne mainisin, või kui tuua näide Afganistanist, tavaliselt me toome lihtsalt mingid toiduained, anname selle inimestele. antud juhul me rääkisime USA-ga, kes oli doonorriik, selle asemel, et tuua väljastpoolt äh, masstoiduaineid, leidsime, et peaksime kohtuma talunikega Afganistani produktiivsemas osas, sõlmiksime kokkuleppe, ütleme, et me ostame selle koguse, selle kvaliteediga, selle hinna eest Äh, äh, aitame neil äh, osta ka seadmeid, mis on vajalikud harimiseks, ehk võimendasi finan-, tagasime finantsvõimenduse iga dollari kohta, mida kasutati ja võime öelda, et me siis aitame teil taastada selle maastiku, ja ka üleujutuste korral on äh, olemas teil tammid, äh, samas saavad olema ka veehoidlad selleks ajaks, kui on näiteks põud. ja äh, rääkisin ju inimesega ühest külast, et kuidas elu on muutunud. ta ütles uhkelt, et lapsed ei lahku enam kodunt, lapsed ei ühine enam Talibaniga ega valitsusvastaste mässulistega Nad näevad nüüd lootust äh, niisutussüsteemid äh, kaitse üleujutuste äh, suhtes ja me ei vaja enam Talibani nagu varem. kuus kuni seitse miljonit, miljardit puud istutasime viimaste aastate jooksul ähm, me oleme ehitanud üle viieteistkümne tuhande kilomeetri teid, teid, mis viivad turgudele, samuti tuhandeid kilomeetreid veekanaleid, veereservuaare. maailmas võib-olla me otsime küll lahendusi, aga me peame tegutsema ka kohe, sest muidu inimesed koha peal surevad ja tegemist on tõesti dramaat-, oluliselt erineva olukorraga koha peal võrreldes mõne aasta tagusega. ja ma praegu vaid äh, tõin väiksed näited, me võime ülejäänud maailmast rääkida samasuguseid asju. me oleme suhelnud erinevate ministeeriumidega, püüdes tagada paindlikkust äh, rahade kasutamisel ja olukorrad ei ole sugugi nii lihtsad nagu kolmkümmend aastat tagasi. aitäh, härra Šimuševitš, sotsialistid ja demokraadid, palun. Thank you very much uh,. Uh, there was a delegation of suur aitäh, siit parlamendist äh, käis oktoobris äh, delegatsioon ÜRO peakorterisse ja pean ütlema, et asepeasekretär äh, kohtus meiega, rääkis samadel teemadel ja tema ülevaade oli äärmiselt muljetavaldav. ma tahaksin ütelda, et see, millest te täna rääkisite, ei olnud mitte ainult huvipakkuv, vaid ka väga tähtis ja ma usun, et ÜRO tegevus selles valdkonnas väärib igati kõrget hinnangut. mul on ka küsimus, esiteks ma saan aru, et üha rohkem äh, selle asemel, et pakkuda traditsioonilist abi, toitu näiteks toetate te pigem raha andmist. Te rääkisite Põhja-Koreast. ma ei saa ütelda, et ma oleks väga üllatunud, aga kas saaksite natuke rohkem detaile pakkuda? okei okay,, would you like to comment immediately? kas tahaksite kohe kommenteerida? jah, kui ma kolm aastat tagasi ametisse astusin, oli mul palju kõhklusi sularaha andmise puhul, sellepärast et see võib sattuda valede isikute kätesse. aga samas, kui me selgitame, kuidas raha kasutada, mis puhul ja millised võimalused on olemas eh, selleks, et tagada, et raha jõuaks õigetesse kätesse. meil oli eh, alguses ainult mõne sada tuhat äh, meie abist läks läbi äh, sularaha, aga nüüd üks koma üks miljardit, kaks koma üks miljardit. Jeemenis näiteks, kus me pakume toiduabi, kus on erinevaid probleeme, kus äh, toiduainete hinnad tõusevad ja tõusevad nagu ka Süürias. ma ei hakka hutsidest rääkima, aga kui kui me kasutame nüüd äh, sularaha ja tagame, et äh, see jõuaks, e, tagame, et see jõuaks ikkagi selleni, kellel vaja, siis kaksteist koma kaheksa miljoni, kolmekümnest miljonist on kasu saanud sellest. seitseteist miljonit saavad äh, turult oma toidu ostetud ja rahaprogrammi abil oleme me suutnud stimuleerida kohalikku majandust ning äh, toiduainete hinnad on langenud ja see on aidanud ka ülejäänud seitseteist miljonit, kes ei saa otseselt meilt raha. ajalooliselt me pakkusime lihtsalt toiduaineid, viis aastat tagasi veel ainult toiduaineid, nüüd aga nelja, kolme koma neljast äh, miljonist äh, viiskümmend kaheksa, kuuskümmend protsenti miljardist on sularaha ehk siis me suuname raha sinna, kus see on asjakohane, see pakub meile piisavalt paindlikkust. valitsus annab meile raha, kui vaja läheb, aga rahaga tihtilugu me ostame lõpptulemusega ka, ka toiduaineid, näiteks teatud piirkondades nagu Süürias ei ole turu, turgu kui sellist. turuala ei ole, sellisel juhul on vaja lihtsalt toiduained kohale tuua, kui aga on piisavalt stabiilne turg, siis me saame muidugi arvestades pettuse ja korruptsiooniga, aga ka sur-, juba raha kasutada. biomeetria ning digivahendite kasutamine on siin suureks abiks olnud. viiskümmend miljonit abisaajat kasutavad digisüsteeme, nii et see muudab süsteemi palju toimivamaks, me kasutame biomeetriat nii äh, toiduainete äh, jagamise kui ka sularaha puhul, aga sellest äh, digiteerimisest ja biomeetria kasutamisest on olnud tohutu kasu. meil on iga riigi jaoks oma parameetrid. ja muidugi meie meeskonnaliikmed on valmis ka detailidest rääkima, selle jätan ekspertidele, aga iga riigi puhul vaatame seda väga põhjalikult Liibanonis. kui me Liibanoni toiduained viiks kui me toidame, seal me toidame miljoneid, kui me sealt välja tuleme, siis sellel võivad olla täielikult katastroofilised tagajärjed. seda siis toiduainete puhul, aga kui meil on äh, rahapõhine süsteem, siis see on teistmoodi, kui oleks ainult toiduained, siis ilmselt kukuks kogu riik kokku ehk siis meie majandusteadlased hindavad alati seda, milline on strateegiliselt kõige parem viis toimida ja seejärel Äh, vaatleme seda küsimuses ka doonoriga, kes on valmis siis äh, toetama. Liibanonis näiteks on üle viiesaja väikse poe Süüria põgenikud lähevad sinna oma kaardiga, see on nagu krediitkaart, see võib olla biomeetriline või mitte. ja nad saavad osta ainult teatavat hulga kaupu sellest poest aga see stimuleerib äh, Liibanoni majandust ning aitab stabiliseerida majandusolukorda, samas pakub see rohkem äh, vabadust äh, põgenikele, kellel on niigi juba keeruline ja nende elu muutub sellest normaalsemaks. Põhja-Korea, jah me oleme Põhja-Koreaga läbi rääkinud ja paari peamise doonoriga äh, pikalt. me toetame ligi poolt kuni miljonit inimest. me praegu hindame olukorda, suvel saime hinnangu valmis. Põhja-Korea tundis äärmiselt suurt muret olukorra pärast riigis. me kohtusime nendega, pidasime läbirääkimisi juurdepääsu üle. doonorid olid väga mures selle pärast, et et ikkagi need, kes peaksid äh, toidu saama, saavad ka selle. et äh, toetus ei läheks lõpuks äh, sõjaväele. me olime väga ettevaatlikud. Hiina ka osales sadade tuhandete tonnide kaup toiduainetega ja sellest tulenevalt me ei tahtnud enam rohkem panustada me töötame edasi neis küsimustes, aga olukord on paranenud, sellepärast et Hiina on äh, kaupu saatnud. ma ei tea, kui kaugele nad on jõudnud sellega. me üritame hinnata ka seda, milline on praegu äh, reaalne olukord, koroonaviirus on äh, samuti toonud kaasa endaga muutusi toiduainete ja kaupade voogudes selles piirkonnas. nii et võib-olla oleme valmis minema kaugemale sellest, mis me praegu teeme Lõuna-Korea on äh, samuti pakkunud oma poolt abi. viiskümmend tuhat tonni, aga Põhja-Korea on keeldunud, Venemaa, Rootsi, Šveits ja mõned miljonid, võib-olla igaüks viis miljonit, Venemaa samuti on äh, rahaga toetanud. aga äh, jah, hiinlased on siis öö, toiduainetega suuresti toetanud. Renewlt ei ole küsimusi. rohelised. Thank you. Ich würde gerne meine Fragen und mein Statement auf kui tohib, siis ma esitaksin oma küsimuse saksa keeles. vabandust. suur tänu selle ettekande eest ja ülevaate eest ma tahaksin puudutada eeskätt Süüriat. Süürias toimuv sõda on geopoliitiliselt motiveeritud sõda, see ei ole äh, kodusõda. Äh, üle kuuekümne protsendi lastest äh, ja noortest on pidanud põgenema deeskalatsioonitsooni vabandust, meil ei ole vist tõlget hetkel. Ah, there's no trans-, oh, okei okay., I didn't know. I <laughs> restart? Test, Test, Test, eins, zwei, drei. <laughs> Herzlichen Dank. Could the English trans-, interpreter say something? kas inglise keele tõlgid palun saaksid midagi öelda eetrisse? jah, vabandust. nüüd vist toimib. alustan siis otsast peale. Süürias äh, toimub sõda, nii-öelda eh, esindajate sõda, see ei ole mingi tavaline eh, kodusõda, eh, kuuskümmend protsenti naistest, lastest ja noortest on põgenenud Etlibist deeskalatsioonitsoonist, see on üks ohtlikumaid asju, mida nad oma elus on pidanud ette võtma Teie organisatsioon on üks suuremaid maailma abiorganisatsioone, äh, toetab miljoneid inimesi kogu aeg, äh, loode Süürias samuti. ja minu küsimus täpsemalt, äh, mis te arvate sellest olukorrast ja dilemmast, mis on Türgi ja teiste vahel praegu, umbes kümme tuhat äh, kohta on soovitud ehitada, türklased sinna, seda justkui tolereeritakse. kas teie arvates on see pragmaatiline lahendus, et äh, võidelda selle humanitaarkatastroofiga? ja millised väljakutsed on kohapeal igapäevaselt, äh, seda esiteks, ja teine küsimus, ja humanitaarkoridoride loomine on jällegi aktu aktuaalne. kuidas te hindate, kas see on äh, rakendatav, äh, millised konkreetsed parameetrid peaksid olema need, millest lähtuda? ja samuti äh, Euroopa Liidu punased jooned suhtluses Süüriaga, need on välja toodud me ei paku näiteks ülesehitusabi või midagi taolist Assadi režiimile. kui äh, rea-, mida tähendab see punane joon teie ja teie organisatsiooni jaoks? see oleks siis äh, minu poolt kõik hetkel, aitäh! I would suggest that we have one more, we'll take two now in a row and then suur aitäh, teen ettepaneku, et äh, üks küsimus veel ja siis äh, härra Püsli võtab kokku Anna Fotiga. aitäh, lugupeetud täitevdirektor ja aitäh selle eest, et tulite siia ja jagate Euroopa Parlamendiga oma arvamusi. suurim tänu ka kõikidele teie kaastöötajatele meile avaldavad suurt muljet need saavutused äh, toiduprogrammi raames. me teame, et on olnud probleeme varem ja ma usun, tulemused on igati muljetavaldavad. tahaksin äh, järgmisena küsida midagi, mis puudutab äh, erinevaid faktoreid, aspekte Süürias. kuidas teie näete erinevaid võimalusi tegelikult ka leida lahendus äh, kriisile, kus me peame mitte ainult äh, toitu mm, leidma, vaid samuti tagama küte, tegeliku toim-, olemasoleva humanitaarkriisiga toime tulema. nälg. samuti võimalikud epideemiad. teisalt me teame, Aafrikas on engagement of, of uh, China. Hiina suuresti sekkunud kuidas te näete, kuidas me saaksime epideemiate puhul äh, reageerida, võttes arvesse, et tervishoiusüsteemist on puudu? on teil mingeid eriprogramme? Äh, kuidas toime tulla lastega, kes on äh, tõsist nälga kannatanud? kas teil on mingeid väiksemaid äh, programme, näiteks Kongos olid? ma arvan, et siin on äh, alatoitumuse, tõsise alatoitumise puhul vaja teistsugust äh, toitu kui lihtsalt nälja puhul. Krist Peters, viimane küsimus. suur aitäh! lugupeetud nagu esimees äh,, esmalt, esmalt tahaksin avaldada tunnustust äh, meie külalisele selle suurepärase töö eest, mis on ära tehtud. ja soovida edu tulevikuks. minu küsimus on aktuaalset laadi. ma saan aru, et on suuri probleeme Somaalias, Etioopias, Keenias. rohutirtsudega ligi viiskümmend miljonit äh, rohutirtsu söövad ära kakssada tonni saaki. kas see on miski, millega te saate toime tulla, kas see puudutab nüüd kliimamuutusi või kuidas me saaksime ennetada taolisi katastroofe, sellepärast et ma saan aru, et üle viiekümne miljoni inimese on nüüd seetõttu ilma toiduta jäänud. Right, thank you. Final... hästi, aitäh, viimane voor ja siis peame kokku võtma viis enne kümmet. Süüria. esimesena sellepärast, et Süüria sündmused praegu on käimas. me toetame nelja koma viit kuni nelja koma kaheksakümmend miljonit. me oleme näinud, et toiduainete hinnad on alanenud, see on aidanud kahekümne kahe miljonilist rahvastikku, aga kahjuks konflikti tõttu, äh, kuna see muutub üha kriitilisemaks, äh, kaupade hinnad jällegi tõusevad mujal riigis, mis toob endaga probleeme kaasa. meie juurdepääs on riigi erinevatesse piirkondadesse paranenud poliitiliste äh, sammude tõttu, aga kriis ikkagi on ja olukord muutub iga päev, iga tund iga tund olukord tõesti muutub, te näete, te ei näe seda siit, aga see põhimõtteliselt on Süüria-Türgi eh, piirialade kaart. Te näete, millised osad on Türgi valitsuse käes, mässumeelsete käes, Süüria valitsuse käes ning eh, tõesti see piiriala. ja kui me toiduained sisse viime, siis olgu seal kohal kurdid, süürlased, venelased või Ameerika Ühendriigid me, või hutid. Äh, me ei saa ju sinna saata äh, veokeid ilma juhtideta, me peame ise kohale minema ja ründejoon äh, muutub iga tunniga. me teame, et seal on väga palju põgenikke, aga kaheksasada viiskümmend kuni üheksasada viiskümmend tuhat on selles piirkonnas äh, ümber paigutatud, olukord on äärmiselt keerukas. enamus toidust äh, tuleb äh, Türgist, mis me sinna oleme viinud. kuidas me neid kaupu kohale viime Süüriasse? meie juurdepääs ongi suureks probleemiks just selles piirkonnas ma plaanin ise kohale minna järgmise kahe nädala jooksul. meie humanitaarkoordinaator plaanib samuti kiireloomuliselt ise kohale sõita. ta on äärmiselt mures olukorra pärast koha peal. rääkimata isegi kliimast äh,, ilmastikutingimustest, temperatuurist, väga külm on, telke ei ole piisavalt. inimesed üritavad lihtsalt ellu jääda äärmiselt keerukas olukorras võiksin veel rääkida Süüriast, aga me toetame viit kuut miljonit selles piirkonnas, Liibanonis, Türgis, kogu selles piirkonnas. koroonaviirus, väga paljud ei mõista, et Maailma Toiduprogramm, väga vähesed üldse teavad, kuidas see toimib. tegemist on kõige suurema humanitaaroperatsiooniga üldse, aga kui me räägime sellistest äh, epideemiatest nagu ebola või koroonaviirus, siis kui pandeemia tekib äh, Aafrikas, siis meil on omad viisid seda äh, kontrolli all hoida, meil, me räägime väga üldiselt sellest, aga me üritame vältida inimeste liikumist neis piirkondades. nii et me üritame neid toetada seal, kus nad on ja seega siis vähendame riske, et haigus leviks Äh, alatoitumus on tõsiseks probleemiks, me töötame koos UNICEF-iga, meil on tõesti suurepärane partnerlus, nende täitevdirektor, äh, kuidas iganes tema ametit ka ei nimeta, aga ta on tõesti suurepärast tööd teinud meiega viimaste aastate jooksul. Euroopa ettevõtted äh, näiteks ostavad teatud eh, tooteid, eh, mis on eh, just vajalikud alatoitumuse vastaseks võitluseks ning need saadetakse siis Aafrikasse. meie koos Euroopa ettevõtetega toetame seeläbi kuutsadat ja kaheksasadat tuhandet inimest ja samuti põllumehi, mis loob jälle uusi äh, võimalusi. aga muidugi on meil siis eritoiduained äh, mõeldud neile lastele, kes on äh, tõsise alatoitlustuse all kannatanud. ja muidugi me ostame Aafrikast endast üks koma kuus miljonit, ühe koma kuue miljardi eest, nii et me saaksime ka stimuleerida kohal olevaid süsteeme. ma saatsin äh, säutsu välja paar päeva tagasi. kas äh, praegu äh, maksame seitsekümmend kuus miljonit, et probleem lahendada või üks koma üks miljardit hiljem, et to tagajärgedega toime tulla. Lähis-Idas ja mujal meil ei ole ühte koma ühte miljardit kulutada, nii et alustagem kohe praegu. FAO tegeleb rohutirtsudega. me oleme neile andnud juurdepääsu meie vahenditele, eh, jälitussüsteemidele, nad on saanud ümber paigutada kaupu ja nii edasi, varusid Ugandas, Keenias ma ei tea, kas te olete täna hommikust eh, näinud, aga nüüd on jõudnud rohuliisud Lõuna-Sudaani äh, Äh, arvata võib, et äh, me lootsime, et Lõuna-Sudaanis olukord hullemaks minna ei saanud, korraga rohu tirtsub. koroonaviirus Aafrikas, võib-olla äh, sa olete näinud, on üks raport tulnud välja Kairo kohta, aga väga paljud Hiina töötajad olid Aafrikas ju kohal. ma ei kujuta ettegi, kui see haigus oleks juba nüüd jõudnud Aafrikasse. kas on, ei ole, ma ei tea aga kui pandeemia tekib, siis me käivitame oma vastava operatsiooni, me juba räägime riikidega sellest, mis vajab tegemist sellisel juhul, kui pandeemia puhkeb. paljud on unustanud linnugripi äh, ja äh, muud haigused, mis väga palju tappis. meil on äh, tulekahjud, põuad, rohutürsud, et olukord on päris erakordne, vulkaanid äh, on väga tegevad, äh, maavärinad äh, paljudes piirkondades. lisaks sellele inimeste poolt põhjustatud konfliktid ning emake maa samuti tundub, on pahaseks saanud. päris palju tööd ootab meid ees kaks tuhat kakskümmend, aga kui me suudame oma kulutusi strateegiliselt suunata, samuti programme, siis me suudame tagada stabiilsuse piirkondades mis äh, mõjutavad äh, rahvaid kogu maailmas. liidrid Saksamaalt, teistest Euroopa Liidu äh, liikmesriikidest, Ameerika Ühendriikidest peavad mõistma, et toiduainetega varustatus on võtmetähtsusega, kui me tahame inimeste julgeoleku tagada maailmas. ma usun, et meil on vajadusepõhise rände vastu lahendused olemas. aga see on Äh, need lahendused on toimivad. Äh, me teame, et rohutirtsud on suureks väljakutseks koroonaviirus ja loodetavasti võime rohkem taolisi sündmusi näha, aga ma kardan, et see on alles jäämäe tipp kahe tuhande kahekümnendal aastal. Äh, Euroopa Liidule suur aitäh, liikmesriikidele samuti aitäh teie toetuse eest ja tulen jälle välja oma algse palvega, palun äh, ärge kõhelge, tulge meiega koha peale, tulge vaadake, mis, kui te tulete Lõuna-Sudaani, kohtuge ka meie meeskonnaga, vaadake, mis koha peal tehakse, kuidas raha kulutatakse. ja üks viimane kommentaar. see on tõenäoliselt kõige suurem palve üldse. ma olen nüüd ÜRO süsteemis äh, töötanud, mitmepoolses süsteemis. minu suurimaks mureks on see, et Ameerika Ühendriigid, Euroopa eh, Liit, liikmesriigid, eh, rahvusvahelised doonorid peavad strateegilisemalt koos tegutsema, ma näen, et Saksamaa teeb natuke siin, eh, Ameerika on natuke seal, Ühendkuningriik omakorda, Euroopa Liit ka, aga see lõpptulemusena ei anna meile vajalikke pikaajalisi lahendusi, meil on vaja strateegilist kõikehõlmavat planeerimist eriti just sellistes riik-, piirkondades nagu Aafrika. kui me suudame strateegilist koostööd teha, siis ma, ma usun, et me suudame ära kasutada need vähesed vahendid, mis meil on. kui me äh, loome taristud, koolid, äh, siis see toob endaga tulemusi kaasa. enamasti ma selgitan, et kui me strateegilist lähenemist ei oma, siis läheb kõik see maksma sadu kordu roh-, kordi rohkem, me peame juurpõhjustega tegelema, aitäh, et kuulasite ja teadke, et oleme valmis vastama teie küsimustele. ja Euroopa Liit, komisjon, liikmesriigid on meie suurteks liitlasteks äh, valmis nende suurte vajadustega rindu pistma, aitäh! suur aitäh teile, ma usun, et see oli väga põnev. ja üks konkreetne asi, mis, äh, kui me Sudaani lähme ja meil on ka missioon Liibanoni. peame seda koordinaatoriga arutama, peaksime siis üritama ka Maailma Toiduprogrammi esindajatega kohtuda. suur aitäh teile! aitäh äh, teile, Piisli, et kohale tulite. suurepärast päeva Brüsselis, aitäh!